Giegold report, European System of Financial Supervision. nüüd me läheme edasi järgmise raporti juurde, see on Giegoldi raport Euroopa finantsjärelevalvesüsteemi läbivaatamine härra president, härra volinik, austatud kolleegid. kõigepealt sooviksin ma tänada neid kolleege, eriti variraportööri proua Lulingut ja Sanchez Presedot väga hea koostöö eest selle raporti koostamisel, sest juba kolm aastat tagasi me Äh, küll äh, teistes oludes äh, püüdsime luua Euroopa järelevalveasutust, me tegime tollal tõsist tööd, meil oli kakskümmend kuus äh, äh, kolmepoolset kohtumist äh, ning küsimus oli selles, kuidas luua niisugune Euroopa järelevalveasutus pärast kriisi, millest tõepoolest on kasu finantsjärelevalve teostamisel. nüüd pärast pikki raskeid läbirääkimisi on meil järelevalveasutused loodud, me tegime kokkuvõtet nüüd kolme aasta järel, me tellisime ka vastava uuringu kõigepealt Eh, valdkondlikku, eh, mis puudutas eh, kindlustusvaldkonda, pangasid, pankasid, turgusid ning seejärel ka makrotasandi järelevalvet ning nende uuringute tulemus oli äärmiselt huvitav, see vastas tihedalt, vastas ka suuresti sellele, mida tuvastas komisjon. järelevalveasutused on tõepoolest väga head tööd teinud, nad on oma mandaati kasutanud, täitnud neile pandud lootusi, samas Eh, kui me andsime neile ka teistsuguseid õigusi, siis sageli nad ei saanud oma tööga eh, toime. küsimus oli eelkõige eh, selles, mis puudutab Euroopa õiguse rakendamist liikmesriikides. paljud liikmesriigid ei ole teinud vastav, astunud vastavaid samme. küsimus on ka vaidluste lahendamises ning Euroopa järelevalveasutuse võimus nende võimekuses kasutada siduvat ja mittesiduvat vahendust pangandusjärelevalve osas ei ole samuti ootustele vastatud. uuringud näitasid seda, et me ei ole siiski jõudnud nii kaugele, kui me tegelikult tahtsime minna. makrotasandi järelevalve, süsteemsete riskide järelevalve, ka siin me nägime olulisi puudujääke, eelkõige me ei äh, suuda saavutada sama taset, mida näiteks USA-s, äh, eelkõige just ennetustegevuses me asume tegutsema alles siis, kui me oleme juba kriisi keskel äh, ning raport näitab ka selgelt soovitusi, mida teha, eelkõige mis puudutab järelevalveasutustele võimekuse andmist, sõltumatuse andmist. praegusel hetkel on olukord ikkagi veel selline, et Äh, ilma äh, riikliku järelevalveasutuse äh, tegevuseta ei ole võimalik protsesse algatada. meil on vaja, et riiklikud järelevalveasutused oleksid sõltumatumad, meil on vaja et nad saaksid kasutada kõiki võimalusi õiguserikkumiste tuvastamiseks, seetõttu me töötasime välja terve rea ettepanekuid, eh, kuidas tugevdada Euroopa järelevalveasutust eh, ning eh, me soovime, et ka juurdepääsu andmetele lihtsustataks kõikidel ESA-del peab olema võimalus kasutada kõiki andmeid, nad peaksid ühtlustama oma protsesse selleks, et kulutused, mis on seotud järelevalvega, oleksid väiksemad. meil on vaja tugevdada ka nende rahastamist erineval tasandil. praegu on Euroopa Komisjonil aasta aega selleks, et meie ettepanekuid uurida, need äh, kasutusele võtta või siis põhjendada, miks nad seda ei tee äh, ning me ootame huviga äh, seda, mis meie ettepanekutega tehakse me, meie ettepanekud on fraktsioonide koostöös sündinud ning mul oleks väga hea meel, kui härra volinik, te kasutaksite meie ettepanekud ka ära aitäh ja nüüd annan sõna proua Lullingule. Äh, mina pean ütlema, et äh, erinevalt äh, raportöörist ma näen siin juustus rohkem auke kui juustu Äh, kui jutt on Euroopa järelevalveasutuste tööst, aga praegu toimub meie esimene mõttevahetus äh, selle algatusraporti teemal ja mina olen äh, pikka aega seadnud kahtluse alla üleüldse selle raporti vajalikkuse, sellepärast et Eh, Euroopa Komisjon eh, selle aasta jaanuaris pidi esitama oma raporti eh, kolme järelevalveasutuse töö kohta. Need on siis asutused, mis loodi kahe tuhande kümnendal aastal ja lisaks sellele ärgem unustagem ka, et järelevalve Euroopa tasandil on veel ise pidevalt arenemas, sest et Euroopa Keskpanga roll on järjest kasvanud, me loome pangandusliitu ja nõnda edasi nii et, et minu arvates Euroopa Parlament kaasseadusandjana ei peaks koostama sellist äh, äh, see, sellist raportit, äh, sellepärast et siin lihtsalt laskutakse liigselt üksikasjadesse, siin on tohutult palju põhjenduspunkte ja ainult neli põhipunkti Äh, minu arvates äh, on see raport muutunud lihtsalt arusaamatuks ja loetamatuks, aga ma tahaksin äh, et põhimõt-, öelda, et põhimõtteliselt fraktsioonide vahel eriarvamusi ei ole, aga mina jään endale siiski kindlaks, kas on vaja ikkagi sellist raportit, see ei ole parlamendi huvides, aitäh. ja nüüd nüüd härra Sanchez Presedo. president, el establecimiento del sistema europeo de supervisión financiera en dos mil. Eh, suur tänu. Eh, Euroopa järelevalveasutuse loomine on väga oluline samm ka läbivaatamine praegusel momendil on väga põhjendatud ning ma sooviksin tänada eh, kõiki, kes selle raporti koostamises osalesid oluline on, et kõik järelevalveasutused töötaksid ühise eesmärgi nimel, et nende töö oleks tõhus, et koostöö nende vahel ole, toimiks, et toimiks ka infovahetus. me soovime järelevalve rolli tõhustada ning anda neile ka tugevamad volitused. läbipaistvus on äärmiselt vajalik ning äh, ka vahendustegevuse puhul on see väga tähtis, samuti ESA-de roll siduva ja mittesiduva vahendamise puhul. Äh, me soovime luua ühtse järelevalvemehhanismi ning seetõttu me töötasime välja ka soovitused, mis, millega on võimalik riskidele vastu astuda, kasutades ära ka Euroopa poolaastat. Ah, jah, kas te olete valmis vastama härra Tartmoodi küsimusele? jah, palun esitage oma küsimus härra Sanchez Preseda, suur tänu, et te, et te vastate mu küsimusele. Te nimetasite, et eh, te kasutasite sellist eh, väljendit nagu automatic exchange of expression ja transparency. kas teie arvates peaks automaatne eh, infovahetus ja ja eh, läbipaistvus hõlmama ka Luksemburgi, kes on Euroopa maksuparadiis eh, lisaküsimus kas on õiguspärane et eh, härra juncker esitab ennast euroopa komisjoni presidendi ametikohale? yo creo que son los partidos políticos y los ciudadanos los que tienen minu arvates on need poliitilised parteid ja kodanikud, kes peaksid kasutama demokraatlikku menetlust eh, ning ja eh, need asutused, kes moodustavad Euroopa eh, järelevalveasutused, peavad omavahel loomulikult informatsiooni vahetama ning see peab toimuma automaatselt, seetõttu süsteem saab väga hästi toimida, juhul kui see toimib automaatselt, sellega saab vahendada kulutusi minister Kelly. nüüd saab sõna härra Kelly. suur tänu, juhataja. ei ole kahtlust, et tegemist on väga olulise teemaga. härra eh, Kiigold on ära teeninud tänu oma suure töö eest. proua Lulling, kes on kaheksakümne viie aastane ja e, tema on nüüd viimast korda siin parlamendis, on teinud ka ära tähelepanuväärse töö. E, me olime e, poolsurnud teatud aja, nüüd suur, suurepärane, et me hakkame uuesti elu sisse saama, aga põhjuseks oli see, et meil ei olnud piisavaid regulatsioone. mulle tundub, et Euroopa Liidu ülesed reeglid ja Euroopa Liidu ülene järelevalve on absoluutselt hädavajalikud, me peame õppima möödanikutundidest, eh, õppetundidest ja ei ole oluline, kes tegeleb olukorraga, aga oluline on see, et nende üle on keegi, kes hindab nende tööd ja see tagab ka võrdsuse, see tagab järjepidevuse ja see tagab, et inimesed teevad oma tööd korralikku. suur tänu. suur tänu. Eh, sellega on eh, meie arutelu lõppenud. aga nüüd ma annan eh, sõna härra Borgile komisjoni nimel. suur tänu, härra juhataja. lugupeetud parlamendisaadikud ma tahan tänada komisjoni nimel härra Sven Kiigolti selle tehtud töö eest. vära, läbi on äh, vaadet, vaadatud kõik, mis on seotud finantsjärelevalvega, äh, on tehtud äh, olulised järeldused, et Euroopa järelevalve aset, asutus tasa, tagab kvaliteedi ja järjepidevuse, e, et on vaja luua Euroopa finantsjärelevalve asutus, sellepärast et fragmenteeritud ja mittetõhus regulatsioon Eh, nii nagu kriis seda näitas ja koordineerimise puutumine järelevalveasutuste vahel eh, teeb asja väga tõsiseks ja raport kinnitab, et eh, millis-, kinnitab, milliseid ootusi esitatakse järelevalvele. siin tuuakse välja ka teatud võimalusi olukorra parandamiseks. seda, nimetatakse seda, et mm, Äh, ametid peaksid äh, tegutsema äh, kontsentreeritumalt ja fokusseeritumalt. me ähm, tunnustame täiesti seda, et ähm, et järelevalveasutused on kriisis ülesaamiseks võtme, küsi-, võtmetähtsusega. Nad on töötanud välja oma profiilid ja nende roll tuleb säilitada edasi Eh, tugevdada. Eh, pangandusliidu loomine eh, aitab kaasa EFSF-i tugevdamisele järelevalveasutused hakkavad mängima veelgi kriitilisemat rolli selleks, et tagada Euroopa reeglite rakendamise terves Euroopa Liidus Euroopa süsteemsete riskide nõukogu ESRB on järelevalve nurgakivi see eh, laieneb tema eh, tegevusala sektorite hulk, millega ta tegeleb. Eh, pangandusliit Eh, on selline asi, mida nad praegu veel eh, seirata ei saa, see on liiga vara, aga nad hakkavad seda tegema edaspidi. me oleme kokku leppinud näiteks, et tuleb vaadata, kuidas on kõige parem tagada see, et kõik otsused rakendatakse terves Euroopas. on vaja mm, korrastada rahastamist Äh, on vaja, et arvestatakse äh, piiranguid eelarvele kõikidel tasemetel ning me oleme nõus sellega, et äh, et Euroopa süsteemsete riskide nõukogu juhatus hoiab niisugustel teemadel silma peal. suur tänu teile. suur tänu, härra Borg. selle teema arutamine on lõppenud. Äh, homme äh, keskpäeval on selle ähm, hääletamine. järgmine päevakorrapunkt, proua Intveldi raport üldsuse juurdpääs dokumentidel aastatel kaks tuhat üksteist, kaks tuhat kolmteist ja sõna saab raportöör neljaks minutiks yes,. aitäh mul on väga hea meel selle üle, et meil on võimalus lühidalt mõtteid vahetada läbipaistvuse teemal ning alustaksin oma sõnavõttu